kolleegidele soovin head äh, isu ja, ja ka äh, sellele külastajate rühmale, kes tuleb Esslingist, soovin head isu ja, äh, ja soovin tänada ka tõlke.